seda raportit homme. aga nüüd me läheme edasi proua Grabovska raportiga, mis puudutab kodanikuühiskonna dialoogi arendamist Lissaboni lepingu raames. Teil on neli minutit, proua Grabovska. Micro, please. I pressed. suur aitäh, lugupeetud kolleegid, lugupeetud president, volinik, daamid ja härrad nüüd me vahetame teemat, nagu juba öeldi, ning hakkame rääkima sellest, millised on kontaktid Euroopa institutsioonide vahel ning äh, institutsioonide ja kodanike vahel. Need äh, kontaktid ei ole praegu piisavad. Jean Monnet on öelnud, et midagi ei otsustata meie kohta Äh, vabandust, et äh, me ei ole moodustanud äh, Euroopa Liitu, Euroopa Ühendust mitte riikide koalitsiooni, vaid inimeste ühendusena. Euroopa Liit on kasvanud järjest suuremaks, kuid Euroopa institutsioonid ei ole suutnud luua ähm, piisavaid kontakte oma kodanikega. me näeme seda erinevatest valusatest minevikukogemustest, näiteks prantslaste, hollandlaste ning ka iirlaste kogemustest, mis puudutavad Euroopa põhiseaduse ja Lissaboni lepingu läbikukkumist Euroopa institutsioonid püüavad nüüd parandada oma suhteid kodanikega. Euroopa Liit saab hästi aru, kui tähtis on kodanikuühiskonna roll ning saab ka aru, millise piirini tuleb võtta meetmeid. Neid meetmeid võetakse järjest rohkem, kuid sellest ei piisa. Euroopa Parlament leiab, et teha tuleb rohkem me püüame luua mehhanismi, mille abil seda probleemi võiks lahendada. et paraneksid suhted Euroopa institutsioonide ja kodanike vahel ning kaoks demokraatia defitsiit. kodanik peaks saama etendada palju suuremat rolli otsuste tegemises. Euroopa Liidu aluslepingu artikkel kümme ütleb, et igal kodanikul peaks olema võimalik osaleda Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessis ja lisaks on olemas kodanikualgatused, see tähendab seda, et kui kellelgi õnnestub koguda miljon allkirja oma ettepaneku toetuseks, siis võib see kodanik nende allkirjade abil läheneda Euroopa institutsioonidele, esitada oma ähm, õigusalgatusliku ettepaneku, mis võib-olla ka vastu võetakse. mina oma raportis räägin kodanikuühiskonna dialoogist. seda dialoogi tegelikult ei ole õigusaktides defineeritud kuid ma soovin, et seda mõistet käsitletakse järgnevalt. esiteks, esindatus. kodanikuühiskonna dialoog esindab kodanikuühiskonda. ma tahan, et kodanikuühiskond oleks Euroopa Liidus paremini esindatud nii oleks meil võimalik teha koostööd õigete kodanikuühiskonna partneritega. ma tahaksin, et kodanikuühiskonna dialoog oleks vastastikune, mis tähendab seda, et mitte ainult Euroopa Liit ei räägi kodanikuga, millele kodanik siis ehk ka vastab, vaid et Euroopa Liidu institutsioon on valmis ka ära kuulama, mida soovib öelda Euroopa kodanik. seega on meil vaja aruandlussüsteemi, mis võimaldaks ka teistpidist dialoogi. me soovime samuti, et kodanikuühiskonna dialoog põhineks läbipaistvusel. ning et see dialoog toimuks kindlate reeglite alusel. meil on vaja teatud nimekirja kolmanda sektori organisatsioonidest, millel on õigus osaleda konsultatsiooniprotsessil kodanikuühiskonna dialoogi põhimõtteid on küllalt raske määratleda. ja just sellepärast ma loodangi, et Euroopa Komisjon, mis on ju juba minevikus pidanud välja noputama, kuidas läheneda tugevdatud dialoogile. sellepärast ma loodangi, et Euroopa Liit ka seekord suudab esitada vastavad aluspõhimõtted. ma loodan ka, et liikmesriigid omalt poolt õhutavad kodanikuühiskonna dialoogi teket ning kõik, millest ma olen rääkinud oma raportis on midagi sellist, mida ilmselt saab katsetada nüüd, kui toimuvad uued Euroopa valimised. kahtlemata tuleb selleks ajaks astuda tõhusaid samme Euroopa kodanikuga suhtlemisel. Euroopa institutsioon, Euroopa institutsioonid peavad andma oma parima ja pakkuma seda ka kodanikele. aitäh well,! Uh suur tänu. kõigepealt äh, tahab Euroopa Komisjon proua Grabovskat raportööri tänada ning samuti soovib äh, ta tänada Põhiseaduslike Küsimuste Komisjoni selle suurepärase raporti eest. me nõustume täielikult, et kodanikuühiskonna dialoog on Euroopa lõimumisprotsessis oluline osa. see on üks tähtsamaid meetodeid, mille abil arendada kommunikatsioon Euroopa institutsioonide, kodanike ja ühiskonna vahel. see aitab kodanikel kasutada oma õigust osaleda demokraatlikus elus. ning komisjonil on väga pikk traditsioon kodanikuühiskonna organisatsioonidega suhtlemisel, see e, koostöö Euroopa Komisjoni ja kodanikuühiskonna vahel on e, järjest arenenud, ta hõlmab väga erinevaid valdkondi, alates poliitilisest dialoogist projektide juhtimiseni ja seda nii Euroopa Liidu siseselt kui ka meie partnerriikides. Lissaboni leping aitas meie olemasoleva praktika rajada ametlikumale alusele ning andis meile nii-öelda värske tõuke tulevase koostöö suunas, samuti oleksime me saanud ära kasutada kodanikualgatust, rohkem ära kasutada. huvitatud osapooled, kes osalevad aktiivselt dialoogis, peavad aga ka arvestama, et kodanikuühiskonnal peavad oma, oma otsuste väljaütlemiseks olema olemas teatud vahendid ning Euroopa Liidu institutsioonid vajavad samuti selliseid vahendeid, tagamaks, et see, mida me kodanikuühiskonnalt ja kodanikelt kuuleme, on midagi sellist, mida me õigesti tõlgendame. komisjon toetab asjaolu, et praeguses raportis äh, toetatakse mitmeid asjaolusid, mida Euroopa Komisjon juba nagunii on arvesse võtnud. oma mandaadi jooksul on Euroopa Komisjon võtnud mitmeid algatusi kodanikuühiskonna ja kodanike kaasamiseks avalikus debatis Euroopa Liidu, Euroopa Liitu puudutavatel teemadel. üks uuenduslikumaid näiteid on kodanikega konsulteerimine mis toimub nii küsitluste kui ka äh, isiklike vestluste abil. viimase kolmekümne viie aasta jooksul on välja töötatud ka Eurobaromeeter, mis on väga väärtuslik meetod, sest ta kajastab Euroopa Liidu avalikkuse arvamust. kuid Euroopa Komisjon ega ka parlament ei saa üksi organiseerida üle-euroopalist avalikku debatti see on võimalik vaid siis, kui Euroopa institutsioonid ning liikmesriigid teevad koostööd. just see on Euroopa parema selgitamise kampaania eesmärk, sellele on alla kirjutanud nii parlament, nõukogu kui komisjon ja nad kirjutasid alla kahekümne teisel oktoobril kaks tuhat kaheksa. selles kontekstis on Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon juba tegemas koostööd liikmesriikidega selleks, et paremini ära kasutada juhtimispartnerlusi nii kohalikul kui regionaalsel tasandil eh, seoses teatud konkreetsete küsimustega eh, ja oma koostöös kaasavad nad ka oma, kohalikud omavalitsused eh, ja vabaühendused. kahe tuhande üheksandal aastal luuakse üksteist uut partnerlussuhet, mis aitavad seda lähenemisviisi veelgi süvendada. Euroopa Komisjon loodab, Euroopa Komisjon tunnistab, et viljakas koostöö oleneb kahtlemata sellest, kas kõik osalised soovivad aktiivselt osaleda, nendeks on siis äh, institutsioonid, liikmesriigid ja ka kodanikuühiskond. Euroopa Komisjon loodab, et Lissaboni leping äh, siiski jõustub ja juba praegu astub komisjon vastavaid samme, et oma põhimõtteid praktikasse rakendada ning et veelgi arendada kodanikuühiskonna dialoogi. aitäh! aitäh! selle raporti osas hääletatakse homme. E nii nüüd ei, proua Andrikenet ei ole kohal ja see raport läheb hääletusele samuti kolm